parlamendiliikmed. suur tänu ja anname nüüd sõna teile, proua Geringer. suur tänu teile, juhataja, austatud kolleegid pearaportöörina selle raporti puhul on mul väga hea meel, et ma sain selle raporti kokku panna äh, väga ambitsioonikate ja pühendunud kolleegide abiga. Äh, see raport keskendub äh, tegelikule tööle petitsioonikomisjonis äh, ning ka tulevikutegevustele. Äh, meie fookuseks on eelkõige petitsioonidega tegelemine. kui keegi on kriitiline meie soovituste suhtes, kui keegi reageerib teatud toetus- ja nõuandeavaldustesse kriitiliselt, siis on see ainult hea uudis, see on heaks signaaliks, et on endiselt palju valdkondi, millele me peame keskenduma tööd on palju ära teha, aga iga samm, mis me teeme, toob meid lähemale parematele äh, tulemustele ning loodetavasti ka meie kodanike hüveks tehtavale tõhusamale tööle. tahaksin tänada volinikku detailsete selgituste eest, ma arvan, et see töö on meie kõigi ühiste jõupingutuste vili, Eh, niisiis tahaksin eh, ma kasutada siin kohe võimalust tänada ka variraportööre, eh, kelle nõuanded, kommentaarid olid väga tõhusad, härra Becker, proua Albiel, Albiol, härra Marias, proua Reeda ja teised. tahaksin siinkohal kasutada ka võimalust tänada kõiki nõustajaid, koordinaatoreid, sekretäriaadi töötajaid, kes olid samuti pühendunud selle raporti kallal töötamisse härra Kaveson Byron, Kiertos Hiina, Le Coq Perez ja minu äh, isiklik assistent äh, Prelik äh, Kosperska. hoolimata erisustest olime me valmis esitama usaldusväärset raportit ning tegema häid soovitusi tuleviku tööks. arutelu on lõppenud ja äh, hakkame hääletama, aitäh!